Bonjour à tous. tere kõigile. Je commencerai par alustaksin mõnede teadmaannetega ja paluksin, et te istuksite vaikselt oma kohtadele. Eh, sotsiaaldemokraatide fraktsioon on esitanud eh, palve nimetada teatud inimesed parlamendikomisjonidesse ja delegatsioonidesse. Eh, need nimekirjad on lisatud tänase istungi protokolli ja kui protokolli kinnitamiseni vastuväiteid ei esitata, siis loeme need inimesed ametisse kinnitatuks Äh, siis äh, ECONi komisjon on äh, esitanud kaks korrigendumit parlamendi poolt vastu võetud tekstide kohta, need kaks korrigendumit ECONi komisjonilt on mõlemad esitatud koos deklaratsiooniga, need korrigendumid on kättesaadavad täiskogu veebilehel ning nende korrigendumite pealkirjad, samuti deklaratsioonide tekstid avaldatakse tänase istungi protokollis ja vastavalt kodukorra reeglile kakssada kuus kuusteist lõige neli. Need äh, deklaratsioonid ja korrigendumid loetakse vastuvõetuks, kui kahekümne nelja tunni jooksul äh, mõni fraktsioon või nelikümmend saadikut ei nõua nende hääletusele pandud ja tahaksin teatada ka, et härra Lambsdorfi raport, äh, mis puudutab siis äh, ÜRO Peaassamblee istungit, eh, ei ole saanud ühtegi kirjalikku vastuväidet ja seetõttu loetakse see raport vastuvõetuks ja nüüd läheme hääletuse juurde ja alustame eh, eh, lihtsustatud menetluse korras proua Tootsi raportiga, mis puudutab tursavarusid ja nende varude püügi pikaajalist kava. niisiis nimeline hääletus. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. hääletus on lõppenud hästi-hästi, nüüd on veel avatud. nüüd on lõppenud ja see on vastu võetud. ja nüüd hääletame äh, lihtsustatud korras proua Wikströmi raportit, mis puudutab äh, Jacek Olgrit Kurski parlamendisaadiku puutumatuse äravõtmist. hääletame, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd järgmine raport, see on jällegi lihtsustatud korras härra Stojanovi raport, mis puudutab Malgorzata Hansliku parlamendiliikme puutumatuse äravõtmist, niisiis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. edasi proua Lichtenbergeri raport, mis puudutab Aleksander Alvaro parlamendiliikme puutumatuse äravõtmist, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, härra Kärses Ramoni raport, mis puudutab Euroopa tarbijapoliitika uut tegevuskava, tegemist on nimelise hääletusega, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. nüüd äh, härra Svjevka raport, mis puudutab õigusabi piiriüleses tsiviil- ja kaubandusvaidlustes. Äh, hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, hääletame härra Kreutzmanni raportit, mis puudutab intellektuaalse omandiõigusi käsitlevaid tollialaseid õigusakte Äh, muudatusettepanekuid ja tagasilükkamise taotlusi ei ole, niisiis loeme seisukoha heakskiidetuks. nüüd hääletame äh, nõukogu seisukohta, mis puudutab imikutele ja väikelastele ning meditsiiniliseks eriotstarbeks ette nähtud toiduaineid. Äh, tahaks siis öelda, et muudatus kuus on tagasi võetud, tegemist on proua Riisi raportiga. vabandust, nüüd muudatus üks, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. muudatus kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. ja see on tagasi lükatud. muudatus neli, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud, muudatus viis, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. samuti tagasi lükatud ja lõpuks muudatus kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. ning see on samuti tagasi lükatud. ükski muudatusettepanek ei läinud läbi, nii et, et äh, nüüd on nõukogu seisukoht vastu võetud ja õnnitlused proua Riidile nüüd hääletame proua Morin Chartieri raportit, mis puudutab töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõudeid seoses töötajate kokkupuudetega füüsikalistest mõjuritest tulenevate riskidega Äh, muudatus kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, ettepanek muudetud kujul, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja õigusloomealane resolutsioon, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. nüüd hääletame proua Tootsi raportit, mis puudutab jällegi tursavarusid ja nende varude püügi pikaajalist kava. tegemist on määruse eelnõuga ja alustame plokis muudatusettepanekut, üheksateist muudatust kalanduskomisjonilt, kes on poolt? vastu? ei ole eriti selge, seega teeme nimeliselt, niisiis ähm, hääletus on alanud elektrooniline kontroll. ja, ja me kontrollime. see on suure hääleelamusega vastu võetud. nüüd muudatus seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist hästi-hästi kontrollime muudatust seitse, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud, muudatus seitseteist. kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud. nüüd hääletame ettepanekut muudetud kujul. tahate seitseteist kontrollida, hästi kontrollime. muudatus seitseteist, elektrooniline kontroll, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. niisiis, nüüd ettepanek muudetud kujul, kes on poolt? vastu, erapooletud, heaks kiidetud ja õigusloomalase resolutsiooni ettepanek nimeline hääletus. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud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 vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa, kes on poolt, kas te tahate seitset kontrollida hästi, hääletus on alanud, muudatus seitse hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud. kaheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud, aga ei olnud päris selge. niisiis äh, hääletame nimeliselt muudatust kaheksa, hääletus on alanud, kontrollime. hääletus on lõppenud ja see on vastu võetud. nüüd äh, artikkel üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Äh, artikkel kakskümmend üks, muudatus neli, kes on poolt poolt, kes on nelja poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud algtekst, artikkel kolmkümmend kolm, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa on nimeliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. kolmas osa samuti nimeliselt, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. nüüd ähm, algtekst, artikkel nelikümmend kolm, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd äh, muudatus üks, kes on poolt? vastu erapooletud, vastu võetud. artikkel viiskümmend viis, algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt Va? vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. artikkel viiskümmend kaheksa, algtekst, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. muudatus viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Äh, kuuskümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud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 erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kaheksakümmend kahes osas, esimene osa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud teine osa, samuti nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd artikkel kaheksakümmend üks, algtekst kahes osas, esimene osa, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud üheksakümmend kolm kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksakümmend kuus kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime, mulle täis küll, et asi oli selge, aga kui soovite, siis kontrollime. hääletus on alanud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 hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatus kuus. kes on poolt? vastu? ei ole selge, niisiis kontrollime elektrooniliselt, muudatus kuus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud. nüüd artikkel sada kuus, esialgne tekst ja nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. ja see on vastu võetud. sada seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kaheksa kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kaksteist nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud sada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend kuus kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend seitse. hästi, tahate kontrollida saja kahekümne kuueteist osa, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. sada kakskümmend seitse nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. sada kakskümmend kaheksa nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud vastu võetud. muudatus kaks, kes on poolt? vastu? erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend üheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. artikkel sada kolmkümmend, algtekst, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada kolmkümmend üheksa, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud, sada nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada nelikümmend üks nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. sada nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmas läbi vaadatud, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kas te soovite kontrollida? hästi, kolmanda kontroll. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. põhjenduspunkt B, nimeline hääletus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt BH kahes osas, esimene osa nimeliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud teine osa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt BK kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud teine osa poolt, vastu, ei ole päris selge, niisiis kontrollime elektrooniliselt, teine osa, põhjenduspunkt PK. hääletus on lõppenud. see on tagasi lükatud, põhjenduspunkt BL kahes osas, esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, põhjenduspunkt PP, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, vastu võetud ja nüüd kogu resolutsiooni eelnõu, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud härra Jakolino soovib sõna, palun. Ah, kus te olete, härra Jakolino? härra Jakolino, teil on sõna Ah, ça ne marche pas. Régie. Régie, poussez sur le bouton. Si ça ne marche pas, prenez. Eh, kui teie mikrofon ei tööta, siis eh, võtke naabri mikrofon. Ah, voilà. oh, finalmente ah, lõpuks ometigi tahaksin tänada kõiki, tänu kellele äh, äh Krimm komisjonis see raport võimalikuks sai äh, on väga oluline, et me sellesse punkti jõudsime, tegemist on olulise sammuga edasi, kõigi fraktsioonide jaoks on väga oluline, et meil on pädevus anda selgeid poliitilisi suuniseid komisjonile ja liikmesriikidele et nad järgnevatel kuudel, nädalatel selle asjaga edasi tahaksid tegeleda. loomulikult äh, on see mandaat väga-väga oluline. mõned liikmesriigid on selle võitluse tähtsust õõnestanud, aga nüüd oleme astunud sammu edasi, aitäh kõigile. aitäh, äh, härra Jakolino ja peatame istungi kuni kaksteist kolmekümneni